colleagues, if uh, Libe colleagues are ready, I know some kui nüüd äh, Libe komisjoni kolleegid on valmis, äh, ma tean, et äh, inimesed peavad oma transpordi pärast ära tõttama kiiresti sinna ja siis hakkame selle tõttu kiiresti pihta. nii et kui majanduskomisjoni kolleegid saaksid suhteliselt vaikselt ja kiiresti lahkuda, siis oleks tore ja me saame oma tööga edasi minna. ma teen oma annan oma, edastan oma teadaanded kiiresti ja siis saame kohe asuda hääletama. mis puudutab äh, päevakorda, siis äh, punkt äh, kaks üks lisati meie päevakorda, hääletame siis teksti üle, mis puudutab institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, tekstide tugevdamise, kontrollide tugevdamise küsimuses välispiiride raportööriks on proua Makovai, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis võtame päevakorra muudetud kujul vastu. mis puudutab keeleprofiili, siis äh, horvaatia keelt, malta keelt ja keeli keelt täna ei ole ja terve koosoleku ning slovaki keelt ei ole täna hommikuse koosoleku osa jooksul ja delegeeritud aktide küsimuses, kallid kolleegid, oleme saanud kolme delegeeritud akti ettepaneku äh, Euroopa Liidu määrus äh, üheksakümmend kaks tuhat kolmteist, mis puudutab äh, lõhkeainete turustamist ja siis lähtuvalt meie kodukorrale kui komi-, vastav komisjon leiab, võib esitada asjakohane komisjon oma resolutsiooni ettepaneku. tähtaeg on äh, neljateistkümnes detsember kell kuus pärastlõunal ja libekomisjonid, kes tahavad sellele delegeeritud aktile vastu olla, nad peavad enne seda tähtaega sekretäraadile teada andma ning äh, seejärel on vaja esitada ka põhjendatud äh, põhjendused ja siis komisjoni delegeeritud akte Euroopa Liit, mis muudab üheksakümmend kaheksa, kaks tuhat kolmteist Euroopa Liidu õigusakti, lisades uue elemendi nende lõhkeainete juurde ja kolmekümnenda novembri määrus magneesiumi lisamine nende ainete nimekirja ja siis veel komisjoni delegeeritud määrus kolmekümnendast novembrist, millega lisatakse magneesiumlämmastik äh, äh, sinna nimekirja. ja selle teadaandega siis läheme edasi, äh, kolleegid, ja asume hääletama nõukogu ning parlamendi määrus, millega muudetakse määrust viis kuus kaks kaks tuhat kuus, mis puudutab kontrollide tugevdamist andmebaaside kasutamisel välispiiridel, raportööriks proua Monika Makovei, kas soovite korraks sõna? mulțumesc și bună dimineața! Uh, Tere hommikust kõigile! Tahaksin tänada kolleege suurepärase koostöö eest. Meie töös on olnud ilusaid hetki ja võib-olla vähem ilusaid hetki, aga lõppkokkuvõttes jõudsime siiski hea kompromissini ja loodan, et see määrus võimaldab meil Euroopa muuta turvalisemaks, tagades samal ajal kõikide meie vabaduste rakendamise. suur tänu, proua Makavei, nüüd asume siis hääletama. hääletame teksti üle, mis institutsioonide vahelisel läbirääkimistel kokku lepiti, üks hääletus, elektrooniline hääletus, hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes nelikümmend viis poolt, kaheksa vastu, erapooletuid ei ole. õnnitleme teid, proua Makovai. ja sellega oleme hääletusega ühele poole jõudnud praeguseks. suur tänu koostöö eest ja läheme oma päevakorraga nüüd siis äh, edasi. kui te ei ole selle teemaga seotud ja tahate lahkuda, siis tehke seda palun vaikselt If you please leave quietly, thank you, we move to point three and four. Läheme edasi siis järgmiste päevakorrapunktide juurde, kolm ja neli. riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ning registreerimise süsteemi loomine. The consideration colleagues of draft reports muudatusettepanekute esitamine tarkade piiride pakett. kui need punktid teid ei puuduta, siis palun lahkuge vaikselt. kõigepealt targad piirid. kuuendal aprillil komisjon võttis vastu ettepaneku kõigepealt selleks, et loodaks sisenemise ja lahkumise süsteem ja teiseks äh, muudatused Schengeni piirikoodeksile selleks, et sisse viia tehnilised muudatused sisenemise-lakkumise süsteemile. härra Dias de Mera on koostanud raporti mõlema teema puhul ja tutvustab ka neid ja teil on sõna. suur tänu. esimees, lugupeetud kolleegid. tutvustaksin teile siis kahte raporti projekti nagu esimees ka ütles, see puudutab äh, tarku piire. määruse ettepanek, millega luuakse riigist sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ja ja sunniviisiline süsteem, mil on, sellele on esitatud sada nelikümmend muudatusettepanekut, teine on äh, määruse muutmine Schengeni, Schengenisse sisenemise ja väljumise kohta seal on seitseteist muudatusettepanekut. mõlemad rap-, need raportid on omavahel seotud. seega muudatusettepanekud, mis esitatakse ühe või teise raporti puhul, mõjutavad vastastikku neid äh, ettepanekuid. reisijate voog välispiiridel Euroopa Liidus on selline, et olemasolevad kontrollisüsteemid ei toimi enam. ja see olukord võiks, võib veelgi halveneda, arvestades seda, mida me ootame lähiaastateks. seega tuleb kaasajastada meie süsteemi, mis, mis, et piiriületamine või piiriületuste kontroll võiks olla tõhusam, aga ka turvalisem. mitte midagi teha oleks keskpikas perspektiivis piiripunktide kokkuvarisemise põhjuseks ning äh, see tekitaks ka vajaduse teha tohutuid investeeringuid taristusse ja personali, et selliste voogudega toime tulla. selle süsteemi loomine äh, on kasulik äh, reisijatele, piiriületamise aeg väheneb, liikmesriigid äh, riikidest jaoks kirjeldab see heausksete piiride piiri, heausksete reisijate piiriületust ja samal ajal tugevdab see piirijulgeolekut. ja see ongi, need ongi lühidalt need põhimõtted, millest me oleme juhindunud. sellest on kasu ka taristuettevõtjatele, kuna see võimaldab lühemaid ühendusi transiidialadel ja see toob ka otsese ja kaudse majandusliku kasu. operaatorid äh, saavad optimeerida oma investeeringud ning ähm, vedajate töö muutub samuti lihtsamaks. ühtlasi tagatakse põhiõiguste ja süsteemi sisalduvate andmete vajalik kaitse. see oli üks minu peamistest muredest, mida te võite ka raportis näha. suur osa esitatud muudatusettepanekutest Äh, on suunatud andmekaitse tõhustamisele. mõlemad raporti projektid puudutavad niisiis eesmärke, ülesehitust, VIS-i süsteemiga kaastoimimisvõimet, biomeetriat, andmekaitset ja põhiõigusi, andmete säilitamise aega, ligipääsu äh, korrakaitsejõududele mõju vedajatele ja reisijatele ning äh, head juhtimist. ehk siis aspekte on kümme. minu raporti projekti eesmärgid on järgmised. tagada andmete juriidiline kaitse, selle ligipääsu muutmise või andmete kustutamise osas kolmandate riikide kodanikele. muudatusettepanekud on suunatud Euroopa andmekaitse inspektori pädevuse tõhutam-, tõhustamisele. kui ja, ja mis puudutab reisijaid, kui tegemist on andmete muutmisega, näiteks äh, sõrmejälgedega, siis sõrm, ja kui sõrmejäljed peavad olema vastavuses äh, isikuga, si-, siin on ka tõhustatud korrakaitsjate rolli Nad peavad saama ligipääsu süsteemile selle käivistamisest hetkest ja peavad olema ka õiguslikud garantiid, mis tagavad nende ligipääsu ja, ja garantiid, kuid ainult neile, kellel on seaduslik õigus seda teha. ma siis üritasin viia selle kõik vastavuse uue Europoli määrusega, eh, kus andmekaitsepaketiga ning Euroopa andmekaitse inspektori härra Butarelli ülesannetega lisaks turvalisusele ja tehnilistele garantiidele tuleb reguleerida ka seda, kes ja millistel asjaoludel võib ligi pääseda. on äh, menetlused, millest tuleb kinni pidada, kui tegemist on ajutise, ajutiste tehniliste häiretega, kui andmeid, andmeid ei ole ajutiselt võimalik süsteemi sisestada ma tahaksin sisenemise ja väljumuse süsteemi viia vastavusse olemasoleva süsteemiga, nagu uus andmekaitsepakett või muud õig-, õigusloomelised ettepanekud. ETIAS või Eurodac minu eesmärgiks on tagada õigusloomeline sidusus siin põhjenduspunktid äh, ja äh, mitmed artiklid, mida tuleb kooskõlast, mida tuleb siin ühtlustada vastavalt kõigile neile instrumentidele. Äh, näokujutisi ja muud tuleb kasutada selleks, et neid kasutatakse õigesti, tuleb tagada kaastegutsemisvõime ja andmed, ka andmed ja andmete kogumine sidusal moel, samas tuleb kaasata ka Euroopa Parlament. EU-LISA on see, kes peab erinevad äh, süsteemi etapid välja töötama. nagu me teate, on IT-amet kõikide süsteemide võtmetegija. siin ka, siin tuleb ka täpsustada EU-LISA roll. me, me, eesmärgiks on just temast teha pädev asutus süsteemi haldamisel ja samas äh, tuleb kinnitada tema vastutust süsteemi loomisel. minu eesmärgiks on, et EES-i süsteem saaks aastal kaks tuhat kakskümmend alustada tegevust. nii et järgmise aasta esimesel poolel ootab ees tõsine töö, see on oluline raport kogu, mitte ainult kogu süsteemi jaoks vaid ka kuna sellel on mõju teistele õigusloomelistele projektidele, nagu tulevane ETIAS-e infosüsteem. minu esialgne eesmärk oli muudatusettepanekute eesmärgiks tähtajaks seada kümnes jaanuar kaheksateist null null, aga nüüd äh, tuleb, on tulemas jõulud ja kolleegide soovid samuti on sellised, et ma teen ettepaneku pikendada tähtaega sel on siis, selles siis neljapäevaks kell neliteist null null. et me siis jääks jaanuaris aega muudatusettepanekud läbi vaadata ja libes hääletame siis kahekümne kaheksandal veebruaril. siis saame esimesel märtsil alustada kolmepoolseid kõnelusi ja seda juba Malta eesistumise ajal. ja ei, lõpetuseks pean tänama südamest kõiki neid, kes äh, panustasid sellesse töösse ja nende töö oli täiesti hindamatu. tänu, härra Dias de Mera, selle töö eest ning ka variraportööride tunnustamise eest ja alustangi variraportööridega. kõigepealt härra Fio. Predsednik, najprej zahvala poročevalcu Augustinu Demeri za kõigepealt tahaksin tänada Dias äh, de Merat selle raporti eest ning äh, ka väga meeldiva koostöö eest, mis siiamaani on päris hästi õnnestunud. kõigepealt tahaksin sissejuhatuseks äh, mõningad asjad ära öelda. Üldiselt esialgsest ettepanekust oleme teinud väga pika tee edasi. me oleme püüdnud mitmeid uuringuid jälgida, meil on pilootprojekt toimunud piiri ületamiste osas ning nüüd on tehtud uus ettepanek see kõik. on minu arust kahetsusväärne, sellepärast et me räägime eh, VIS-i süsti, süsteemiga eh, kaastalitusvõimest, mis on väga hea, sellepärast et selle võrra õnnestub meil kulusid kokku hoida, aga komisjoni ettepanekust on mõned osad puudu. näiteks andmete hoidmiseks ja salvestamiseks on hoopis pikemad tähtajad kui alguses selle ettepaneku eesmärk on ikkagi piiri äh, liikumiste haldus, registreerimaks äh, sisenemised ja väljumised ning äh, aru saamaks sellest, kes jäävad kauemaks Schengeni piiridesse, kui nende viisa lubab. selleks, et piiride valvet ja kaitset paremini tagada, on komisjon alustanud ka kuritegevuse vastast võitlust täpselt samades kohtades, aga äh, tähtis on teada, et kõik reisijate kategooriad äh, on sama puuga võetud siin. kolmandate riikide kodanik riike on juba vaja praegu äh, kontrollida mitmetest andmebaasidest äh, ning võtta vastavad ennetavad meetmed, kui vaja. nüüd Makovi raport, mille üle me praegu arutame, Äh, tähendab äh, tulevikus seda, et ka Euroopa Liidu kodanike puhul kehtib täpselt samasugune reegel. ja see loomulikult ei ole seotud kuidagi viisade äh, tähtaegadest ülejäämisega Euroopa Liitu ja sellest me peame aru saama. mina ausalt öeldes ei ütle seda, et liikmesriikide argumendid on minu jaoks mõjusad, et, et jõuorganitel peab olema ligipääs kõikide andmetele ning äh, kõiki tuleb laus kontrollida. minu arust on oluline ikkagi eristada need Euroopa Liitu reisijad inimesed, kes äh, oma õiguste piires reisivad, kellel on viisad äh, ja kõik on korras, või siis need, kes jäävad liiga kauaks, ületavad oma viisatähtaja ning, ning nende puhul peaks olema kontrollide võimalus. oluline on ka see, kui kaua ikkagi andmeid säilitatakse Äh, hoolimata sellest, kuidas näeb äh, tulevikus välja see süsteem, on tähtis öelda, et e-piiride süsteem muudab igal juhul äh, riski muudab igal juhul reisimist Euroopa Liitu sisse ja välja ja selles see, sellega tule, selle tulemusena muutuvad kindlasti ka inimeste tajud, mida tähendab Euroopa Liitu sisse ja välja reisimine. oluline on see, et meil oleks informatsioon, mida saab edastada inimestele Euroopa Liitu reisimise osas, ka viisatingimustest kinnipidamise osas. inimesed peavad teadma, millised on tingimused ja eeldused ning peavad ka teadma, millega nad riskivad, kui nad reegleid rikuvad. oluline on kindlasti leida väga õige lähenemiskoht uutele tingimustele. Äh, uued reeglid võivad viia ka selleni, et olukord äh, teatud piiriületustel on, äh, on väga hulluks muutumas, näiteks Sloveenia piiril on suvel miljoneid reisijaid ja ma tahaksin teie tähelepanu just sellistele probleemidele suunata. me ei tohiks selliseid rakendusi paluda, mis praktikas absoluutselt ei tööta, suur tänu um,. E suur tänu ja nüüd härra Alla Aho, palun, ECR-i nimel. suur tänu teile. ECR fraktsioon toetab ja on alati toetanud Euroopa Liitu sissereisimise ja väljumise süsteemi. see oleks pidanud tegelikult juba olema äh, paigas enne seda, kui sisepiiride kontroll lõpetati Euroopas. aga noh, parem hilja kui mitte kunagi. sisenemise ja väljumise süsteem on vajalik selleks, et tagada ladusam piiriületus reisijatele ning et meie välispiire ka paremini valvata. meie usume, et kontrollorganitel ja õigusorganitel peaks olema andmetele ligipääs äh, ja need andmed peaks olema vajalikud ning andmete säilitamise aeg peaks olema piisav selleks, et oleks võimalik neid ülesandeid ellu viia. raportöör Dias de Mera ettepanekud on üldiselt hästi läbimõeldud ja tasakaalukad. ja muidugi härra Dias de Meralt me midagi vähemat ei ootagi. eriti hea meel on mul selle üle, et härra Dias de Mera on püüdnud viia määruse kooskõlla teiste instrumentidega, näiteks Eurotaki puudutavaga, see on ülioluline, et Euroopa Liidu erinevad äh, seadusesätted on äh, harmoonias üksteisega ja loogilised. niisiis, väga julgustav ja hea algus on tehtud, ootan äh, tuleviku koostööd raportööri ja ka variraportööridele, suur tänu! suur tänu, ütleb esimees. ja äh, proua Miirer, palun, ALDE variraportöörina. suur tänu teile, juhataja. ka mina tahaksin tänada raportööri äh, uskumatu töö eest, mitte selle teksti kallal, vaid tegelikult kogu variraportööride kohtumiste korraldamise ning ka asjatundjatega korra-, kohtumiste korraldamise osas, äh, nii et müts maha selle eest. see ettepaneku eelnõu Äh, selgitab väga selgesti, et me räägime kolmandate riikide kodanikest ning koostalitusvõime on väga oluline. aga mõningad problemaatilised äh, aspektid ikkagi ilm-, ilmnesid komisjoni ettepanekust, mis puudutab äh, inimeste põhiõiguste riivet ja see, need asjad ei ole lahendatud eesmärk on äh, jõuorganitele ja politseijõududele pakkuda võimalus andmetele, aga ebaproportsionaalne andmete säilitamise aeg on äh, ette nähtud siin, mis on selle äh, määruse kohaldusalast nihkes ning ei ole õiguskaitsemehhanismidele piisavat ligipääsu, mis puudutab andmekaitse küsimusi esialgsel ettepanekul oli üks konkreetne eesmärk, piirivalve ja piiri Äh, küsimuste haldamine, piirikontrollide parandamine kolmandate riikide kodanike tarvis ning ausalt öeldes äh, tekib küsimus, kuidas me nii palju erinevate kohaldusalade äh, virvarris siin hakkama saame, mis puudutab andmete säilitamise aega ja andmekaitset õigusorganitele oluline on see, et me biomeetriliste andmete piir, kasutamist ja kogumist piiraksime, edasi õiguskaitseasutuste ligipääs peab olema tagatud ainult nendele asjadele, mis on tõesti vajalikud ja äh, igasugused kaitseklauslid peavad olema paigas ning tuleb vähendada andmete säilitamise aega. ma ootan koostööd raportööri, variraportööridega ning loodan, et kompromiss saab olema tasakaalukas lõppkokkuvõttes. suur tänu! härra Albrecht, palun roheliste variraportöörina. suur tänu, äh, suur aitäh ka raportööril tehtud töö eest. ja väga lahke pakkumine muudatusettepanekute tähtaja pikendamiseks, äh, kõik oleme väga tänulikud selle eest tahaksin olla täiesti päri sellega, mida ütlesid prouad Fajon ja Mlinar, äh, mis puudutab andmete säilitamise aega ning ka võimalust, et riigikaitseasutused äh, saaksid äh, või ei saaks siis ligipääsu teiste, nendele andmetele teistel põhjustel. ma arvan, et me peaksime ikkagi mõtlema selle ettepaneku alternatiivpakkumiste üle, mis võiksid olla võib-olla proportsionaalsemad meie eesmärgiga kooskõlas. kokkuvõttes äh, on muidu väga suur tõenäosus, et meil tuleb väga suur ja kõikehõlmav andmebaas, mille andmete säilitamise aeg on väga pikk ja lõppkokkuvõttes ei oleks see tegelikult meie eesmärgiga kooskõlas. ja loomulikult kõik see asi äh, hakkaks ka rohkem maksma kokkuvõttes kui see, mida me tahaksime süsteemina siin näha. nii et ma arvan, et just andmete säilitamise aeg ettepanek äh, esimesest komisjoni ettepanekust siiani minu arust ei ole lõplikult selge, mikspärast on seda aega pikendatud ning äh, miks me peaksime sellest kinni pidama. eriti, kui me arvestame, mida ütles Tanja Fajon, et vaja on eristada neid inimesi, kes täiesti tavareisijad on ning need, kes äh, võib-olla on rikkujad mingisugustes tingimustes. seda asja peaksime arutama ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, peab olema selge, et äh, süsteem järgib samasuguseid andmekaitsestandardeid kui need, mida oleme juba paika pannud andmekaitsepaketi puhul. samuti peaksime me andmekaitsestandardid viima ühte loogikasse Euroopa Liidu kõikides süsteemides, äh, nii nagu me oleme palunud ettevõtetel ja liikmesriikide ametivõimudel seda teha, suur tänu! suur aitäh, kolleegid, kas on veel sõnasoovijaid, küsib esimees siis annaksin sõnajärje üle raportöörile Tiias Demerale. Äh, lõpetuseks. suur tänu teile, juhataja. jah, teen lühidalt ja minu poolt äh, kaks märkust. tahaksin esiteks väljendada oma tänulikkust Tanja, mul ei ole lihtsalt äh, midagi täpsemat ja paremat öeldagi Äh, selle asja suhtes, sellepärast et Tanjal on vähemalt sama palju kogemust kui minul nendes küsimustes ja mul on kindlasti vaja tema abi ja toetust, aga ka tema skepsist. ja võimalusi seda teksti üle vaadata ja parandada. ning ECR fraktsiooni kolleegile saan ka öelda, et ka temal on väga palju kogemust äh, nende teemade kohta ja tahaksin tänada teda südamlikult äh, kenade sõnade eest. teeme kõik, mis meie võimuses äh, niimoodi, et äh, EES oleks sünkroonis teiste andmebaasidega. ja loomulikult ETIAS-ega peaks ta olema samuti kooskõlas Angeelika on pigem uueks tegijaks meie raporti puhul, aga väga naksakas asja kallal eh,. tahaksin tänada ka teda ja ta on rõhutanud ka seda, kuivõrd tähtis on proportsionaalsuse küsimus, mis puudutab andmete säilitamise aega. see on ka tegelikult sama teema, mida puudutas hiljem Jan ma arvan, et detailsemas debatis saame kindlasti kõiki neid küsimusi veel lahata. Angeelika nimetas ka ühe asja, mis minule on hingelähedane, nimelt äh, Äh, õiguskaitseasutuste ligipääs andmetele ja nende äh, korralik käitlemine. viimase ettepaneku puhul oli juba niimoodi, et äh, tegemist on väga prioriteetse küsimusega ja ka praegu ei ole see absoluutselt teisese tähtsusega küsimus, vaid teiste õigusalaste ettepanekutega peame selle samuti kooskõlla viima. Jan on meie andmekaitse äh, Äh, ülevalvaja, tegemist ei ole mitte meie jaoks äh, nagu ainult autoriteediga, vaid tegemist on äh, tõesti aktivistiga, hindame tema märkusi väga ja õige viide on sellele, et see õigusand, õigusalane pakett peaks austama andmekaitse reegleid. kui see nii on, siis on mul igati hea meel. nii et pikk tee on veel käia loodetavasti viib see eduka lõpuni. suur aitäh kõigile kolleegidele toetuse eest! suur tänu, härra Dias de Meera, ütleb äh, esimees. tõesti, õnnistuseks on meile olnud, ütleb esimees. Äh, no õnnistus ei olegi tegelikult õige sõna meil on olnud väga tugev eelis, et selle tundliku teemaga tegelevad niivõrd professionaalne raportöör ja ka avariraportöörid. kaksteist jaanuar on meie muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, äh, muudatusettepanekuid tuleb ilmselt hulkim, aga suur aitäh hea alguse eest ja ka suur aitäh variraportorile nende paluse eest. So colleagues again um,, we go to Mr. kolleegid, pöördume nüüd härra Dias de Meira poole. sellest, selleks, et ta selgitaks, kuhu on jõudnud kolmepoolsed kõnelused kolmandate riikide kodanike suhtes, kellel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja nende kolmandate riikide suhtes, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ja ja, ja peatamise korral läbivaatamine on teemaks. kahekümne üheksandal novembril ja eile, seitsmendal detsembril toimusid kaks äh, triloogi kohtumist ja pikemalt viivitamata palungi siis härra lasta Meeral teha kokkuvõtte. Bien, muchas gracias, señor presidente. Pues sí. Suur tänu, esimees. Äh, mul on hea meel teavitada meie komisjoni et eilne triloog oli edukas. kõigepealt tahaksin tänada kõiki fraktsioone parlamendis. tänada igaüht, aga Birgit Sipelit iseäranis ma olen täiesti teadlik, milline on olukord tema fraktsioonis. ta ei eh, rääkinud silmast silma oma fraktsiooni kolleegidega läbi. ma arvan, et eh, peamiseks sai tema Euroopa vaim ja tema arusaam Euroopast, ta tegi olulisi järeleandmisi, mida ma tõesti kõrgelt hindan. nii et ma tahaksin eh, tähenda, tänada teda ja sotsiaaldemokraate sama käib äh, liberaalide kohta, ECR-i kohta. ja samuti ma kindlasti respekteerin kahte fraktsiooni, kes on ka palju osalenud, äh, Rohelised ja kuue. nii et ma tõesti tänan kõiki läbi terve spektri. Te olete tõesti aidanud seda teemat edasi viia, see oli äärmiselt keerukas ja miks ta oli väga keerukas. sellepärast, et see oli äh, viisade, viisade, viisasüsteemi lõpetamisega Gruusia ja Ukraina jaoks. me saada, saadame siit selge lootuse sõnumi nendele riikidele. seega suur tänu kõikidele ja südamest tänu ka sekretariaadile ja meie meeskondadele. minu fraktsiooni meeskonnale suur tänu ja ka teiste fraktsioonide meeskondadele, kes mängisid väga tähtsat rolli. ja tõepoolest pinge püsis viimase hetkeni ja teadmatus. olime seal, olime kohtumisel südaööni õnneks Pariis oli see, mis äh, seisu muutis. ja see suut-, see aitas meil ka kõike seda läbi suruda. laps, lapsuke on nüüd sündinud ja on hea tervise juures. suur tänu sellise väga elegantse Äh, aruande eest täna. tõesti, see on vähe öeldud, tõepoolest see oli üks kõige tundlikumatest teemadest, millega üldse võimalik on tegeleda, seega suur tänu veel kord äh, selle raske töö eest ja suur tänu ka kolleegidele. Äh, libe stiilis, kes tõesti aitasid kaasa selle lapsukese sünnile. ja tänu sellele saame ka siis selle üle hääletada see tuleb hääletusnimekirja. ja suur tänu veel kord äh, teile ja kolleegidele. ja Slovakki eesistuja käest küsiksin, et kas te sooviksite sõna? võib-olla oleks äh, kohane teie arvamust siinkohal küsida. tänan, esimees. kõigepealt tahaksin igati toetada teie sõnu see tõesti on väga tundlik teema, mida on käsitletud ka kui väga prioriteetset äh, nõukogu ja nõukogu eesistuja poolt, aga ka parlamendi poolt. tahaksin õnnitleda äh, ja tunnustada komisjoni ja tema raportööri, sest äh, tema panus lõppkompromissi saavutamisse tegelikult võimaldas me, meil selle tulemuse saavutada, millest me täna räägime ja ma tahan ka tänada variraportööre, kes muidugi raportööri toetasid, samuti Euroopa Komisjoni tahan ma tänada, kes oli väga olulise, oluliseks kogu protsessi vältel. palju võiks öelda, aga hetkel ma arvan, sellest piisab. Uh, kena on kuulda seda eesistujamaalt see on tõeline objektiivne tänu. ja veel kord eh, tänu, kõi-, suur tänu fraktsioonidele ja kõigile, kes kaasa aitasid, see oli tõesti klassikaline näide panusest ja tahtest lõpuni minna. kui keegi ei soovi, kui, kas keegi soovib midagi öelda? ja palun, härra Tiastamera. Pues mm, para concluir, señor presidente, también kokkuvõtteks lihtsalt härra esimees. tahaksin rõhutada ühte. et see väga suure töö tegi ära just Slovaki eesistuja, see oli väga professionaalne lähenemine. see oli väga raske protsess, kui nad olid väga mõistvad, väga, väga professionaalsed. sama peaksin ütlema Euroopa Komisjoni kohta komisjon äh, tugines oma pädevusele, kuid oli valmis järele andma institutsionaalse koostöö nimel, nii et suur tänu nõukogule, Euroopa Komisjonile. jah, ma tahaksin äh, omalt poolt äh, samuti ühineda nende tänusõnadega. Läheme nüüd kuuenda päevakorrapunkti juurde. põhiõiguste amet meie komisjon nimelt taotles, et Põhiõiguste Amet ko-, koostaks kaks arvamust seoses meie tööga, seoses tulevase Euroopa varjupaigasüsteemiga. esimene arvamus oli seotud põhiõiguste olukorra kohta esmase vastuvõtukeskustes Itaalias ja Kreekas ja teine puudutas äh, tablinit äh, kõigepealt härra Nespoor tutvustab äh, esmase vastuvõtukeskusi ja pärast seda härra Molnar räägib Dublinist. ja pärast esitlusi anname liikmetele sõna. Nende arvamuste hindamiseks.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 Okay, colleagues, the slide uh, presentation is ready. slaidi esitlus on valmis. kuulame siis ära härra Nespori esitluse, mis puudutab esmase vastuvõtukeskusi Itaalias ja Kreekas. Teil on sõna. tänan, esimees. tere hommikust, daamid ja härrad. suur tänu võimaluse eest äh, libe komisjonile tutvustada meie äh, hilisemaid või viimaseid äh, arvamusi, nagu Euroopa Parlament seda ka soovis ja põhiõiguste olukord, niisiis äh, esmase vastuvõtukeskustes Kreekas ja Itaalias ja minu kolleeg Tamas Molnar peab siis teise ettekande ja see siis äh, räägib Dublini määruse rakendamisest ja keskendus iseäranis lastele aga mis siis on äh, esmase vastuvõtu keskused, sellest ei ole vaja mul teile pikemalt rääkida, olen paljudega juba kohtunud Lesbosel juunikuus näiteks, äh, kus käis kohal parlamendi delegatsioon ja nägi ühte sellist vastuvõtukeskust. nii et põhiasjad süsteemi puhul on teile tuttavad. aga mõned sõnad üldise lähenemise kohta ja järgmine slaid, palun vastuvõtukeskuste lähenemine peaks olema koordineeritud äh, reaktsioon äh, saabujatele Itaaliasse ja Kreekasse, siin on tegelikult koordineerimine toimub selliselt, et keskendutakse äh, ter-, hulgale menetlustele ühes kohas, ehk siis vastuvõtmine, tuvastamine, registreerimine Äh, varjupaiga taotlejate teiste migrantide puhul ning nende inimeste suunamine õigete menetluste suunas, nagu näiteks varjupaigataotluse menetlus või siis tagasipöördumise menetlus. samal ajal on, on mõte just koordineerimises, osapoolte tegevuse koordineerimises ja siin me oleme näinud enneolematut Euroopa Liidu osalust ja kohalviibimist ka Frontex, ka Europol ja Eurojust mingil määral. Euroopa, ehk siis see on selline Euroopa äh, reaktsioon või käi-, või, või sekkumine on seal esindatud erinevatel tasanditel. ja abi, oleme ka, oleme ka abiks riiklikele ametivõimudele. kuid äh, palju jääb siiski nende õlule, nagu näiteks äh, asüülitaotluste vastuvõtmine ja töötlemine, nii et meie silmis on tõesti tegemist ühise Euroopa Liidu ja liikmesriikide vastutuse jagamisega. ja isegi need lüngad põhiõigustes, mis ei ole otseselt seotud Euroopa Liidu äh, esindajate tegevusega, neil on siiski mõju Euroopa Liidu tegevuse legitiimsusele tervikuna vastuvõtukeskustes. Äh, me olime kohal ka alates septembrikuust, oleme olnud kohal Kreeka vastuvõtukeskustes, samas kui riiklikud esindajad. ja võib-olla veel üks üldisem märkus. meie arvamus muidugi peab peegeldama seda, et on erinevus Kreeka ja Itaalia vahel. Äh, rändevood on erinevad ja ka see, kuidas vastuvõtukeskusi on muudu-, mõjutanud erinevad äh, asjaolud nagu e-, eelkõige kokkulepe Türgiga märtsis. Kreeka vastuvõtukeskused keskenduvad eelkõige tagasipöördumisele ja põhimõtt- ja just Türgile. sa-, samuti äh, varjupaigataotlused, mis äh, registreeritakse otseselt äh, vastuvõtukeskustes Kreekas, aga mitte Itaalias. ehk siis me oleme siin õppimisprotsessis, suutlikkus ja, ja menetlused, me teadsime, ei saa olla valmis avamise hetkest, kuid edusamme on tehtud samas on ka endiselt tõsiseid lünki põhiõigustest kinnipidamise osas. ja ma tahaksin siin rõhutada mõningaid puudujääke, äh, mida me oleme arvamuses ka rõhutanud. kõigepealt äh, ligipääs rahvusvahelisele kaitsele kõigepealt. lihtsustades äh, ligipääsu asüülimenetlustele on üks peamisi eesmärke. paljud inimesed, kes saabuvad Itaaliasse ja Kreekasse meritsi tegelikult taotlevad varjupaika. registreerimine, suunamine asüülitaotlusmenetluste suunas ja haavatu, haavatavate aspektidega tegelemine on positiivne muidugi, aga Kreekas ja Itaalias samuti üks peamisi asju, mida me rõhutame oma arvamuses, on see, et vastuvõtukeskusest on saanud sellised kitsaskohad. E-, eelkõige kuna tähtaegade ta-, täh-, taotluste tähtaegade töö, ta-, taotluste töötlemise tähtajad on väga pikad. see on jär-, erinevate rahvuste vahel Äh, on ka e-, prioriteete, kõigepealt äh, süürlased olid need, keda, kelle taotlusi kõigepealt töödeldi, vaadati, kas neil on õigus äh, jääda või, või peavad nad tagasi pöörduma Türki. hiljem ja järgmisena tulevad muud asüülitaotlejad nagu Pakistani kodanikud näiteks. erinevad prioriteedid neil siis see tähendab, et need, kes ei ole prioriteetsed, need on, on oodanud näiteks kuus kuud vastuvõtukeskustes, alates siis Euroopa Liidu Türgi avaldusest. ja sellel on olnud äh, mitmesuguseid mõjusid. kõigepealt ülerahvastatus keskustes, teisalt mõju laste õigustele, eriti saatjata lastele, äh, nende küsimus ja perede ühendam-, taasühendamine. varjupaiga taotlejaid ei ole alati tingimata piisavalt äh, registreeritud ja see, see ei lihtsusta perede taasühendamist. ja viimasena, mis on ka veel väga, võib-olla kõige olulisem küsimus, pinged ja frustratsioon äh, rahvusgruppide vahel ja mõnikord ka vägivald mõningates keskustes nii et eh, üks meie arvamustest niisiis on see, et eh, keskused peavad pigem eh, püüdlema edasiliikumise poole ja mitte blokeerimise poole. nüüd edasi lapsed vastuvõtukeskustes, ük-, terve peatükk tegeleb selle küsimusega meie arvamuses ja mõned arvud, kolmkümmend seitse protsenti kõigist saabujatest aastal kaks tuhat kuusteist Kreekasse olid lapsed need olid küll koos nii, koos peredega tulnud ja ka üksi saabunud lapsed, kes ei olnud või koos inimestega, kes ei olnud nende vanemad või, või äh, esindajad. ja lapsed on tõesti tõsiseks mureküsimuseks vastuvõtukeskustes. eriti põletav on äh, saatjate laste küsimus. esimese üheksa kuu jooksul aastal kaks tuhat kuusteist et äh, arvatakse, et üheksateist tuhat saatjate last on saabunud Itaaliasse. nii Kreekas kui Itaalias on saatjata lapsed vastavalt äh, kohalikele õigusaktidele peaksid äh, olema, pea, peaks, neid tuleks suunata spetsiaalsetesse vastuvõtuasutustesse, mis vastavad just laste vajadustele, kuid paraku seda sageli ei juhtu kuna suutlikkus lihtsalt ei ole vastav. Nende, nende asutustel puudub suutlikkus nii Kreekas kui Itaalias. Kreekas pool lastest on ootenimekirjas, on tegelikult edasi suunatud, samas teised lihtsalt jäävad esmase vastuvõtukeskustesse, hotspotidesse. ja need on tõesti öö, suured väljakutsed. osaliselt <clears throat> öö, jäädes vastu, esmase vastuvõtukeskustesse puuduvad lastel legaalsed äh, esindajad ja nad on ametivõimude äh, äh, kontrolli all, selleks võivad olla noorte prokurörid näiteks Kreekas või, või politsei Itaalias. muidugi need ametnikud teevad seda tööd oma muu töö kõrval see nõuab ressursse, see nõuab vastavat kvalifikatsiooni tegelikult, et seda ülesannet korralikult täita. ja või kui näiteks äh, mõne linnapea peab muu töö kõrval äh, vastutama ka näiteks kahesaja lapse eest, siis äh, ilmselt on selge, et sellest saab tegelikult formaalne ülesanne selle linnapea jaoks ja veel. muidugi on vaja lapsi kaitsta selleks, et nad ei saaks kuidagi viga. Nad tuleb eraldada täiskasvanutest. Äh, nad, nad ei tohi ära kuhugi kaduda ja Itaalias on äh, kaitsev eestkoste üks põhimõte põhimõtteliselt äh, lapsi lihtsalt hoitakse kinni. Nad, neid takistatakse lahkumast keskustest. ja tingimused ei ole laste pikaajaliseks sealviimiseks kohased. seal ei ole näiteks ligipääsu üldsegi kooliharidusele. ja on ka turvaküsimused. oleme kuulnud vägistamistest näiteks saatjate laste puhul mõningates äh, vastuvõtukeskustes. lastekaitsjate kohale viibimine samuti või selle puudumine on probleem. edusamm on tehtud ja on ka veel kavas riiklike ametivõimude poolt äh, nii Itaalias kui Kreekas. kavas on ka õigusreform ajutise eestkostesüsteemis, aga see on pikaajaline protsess samas vajadus nende lastega tegeleda on väga pakiline. seda ei ole võimalik saavutada pikaajaliste meetmetega, nii et lahendus tegelikult peaks olema, lahenduse leidmine peaks olema kiiresti prior-, prioriteetne. ja veel üks viimane teema, see on siis äh, sootundlikkuse küsimus, mitme ja sooline mitmekesisus <laughs> vastuvõtukeskustes nii et seal on lapsi, aga on ka naisi ja noored, noored terved mehed on, on seal muidugi kohal. ja seda ei võeta sageli arvesse kõigis vastuvõtukeskustes, nagu ka laste puhul on ka naiste, naistel, naiste ees ohud ja mis on just soopõhi, tegelikult on tegemist soopõhise vägivallaga. mõned asjad on rasedad, paljud on kaotanud oma pere, nad on läbi teinud traumad, on ka inimkaubandust. Itaalias näiteks Nigeeria naised saabusid äh, rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni sõnul äh, Euroopasse seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Äh, need inimesed viibivad äh, vastuvõtukeskustes niisiis ja nende ja nende lootus äh, olla edasi suunatud on tegelikult väike naistöötajate arvu kasv oleks tegelikult üks väga lihtne lahendus. näiteks vestlustel on naistel kergem vestelda naistega ja ka varjupaigataotluste puhul. vestlustel on, on naistel niimoodi lihtsam rahvusvahelist kaitset taodelda. sõrmejälgede võtmisel jällegi naistöötaja puhul on see lihtsam ja muud näiteks öövalve, patrullid, seda ei tehta sageli varjupaigakeskustes. ja samuti sanitaar ähm, teenused, mõnikord WC-l äh, pole uksi, äh, neid ei ole korralikult, neid ei tähistata, kaotavad näiteks nii mehed kui naised näiteks kasutavad neid naised lihtsalt äh, keelduvad öösel näiteks WC-sse minemast mõningates keskustes, nad lihtsalt kardavad. seega tualettruumide sisseseadmine naistele ja peredele ei nõuaks tegelikult erilisi jõupingutusi. ja meil on ka muid ettepanekuid tegelikult, aga see, need on need lihtsamini teostatavad ettepanekud, mida siis riiklikud ametivõimud võiksid teha. ja lõpetuseks tulevikus äh, võivad vastuvõtukeskused olla eeskujuks uute saabujate küsimuste haldamiseks, aga mõned äh, puudujäägid, millest ma rääkisin, on väga tõsised ja nendega tuleb tegeleda väga kiiresti, õigusloomeliselt, aga ka operatiivselt nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. Euroopa Liidul on vastutus haldamise eest, Euroopa Liidul on vastutus tagamaks prioriteetide seadmise eest. ja muidugi nad peavad ka, Euroopa Liit peab ka toetama liikmesriike, et Euroopa Liidu agentuurid, mis koha peal tegutsevad, tegutsevad austades põhiõigusi. lõpetaksin siinkohal. loodetavasti ei ületanud oma kõneaega, tänan tähelepanu eest ja hea meelega vastan küsimustele. suur tänu! jah, me palusime teilt seda arvamust ning meil on väga, mul on väga hea meel, et äh, mõned liikmed on ka kohale jäänud, äh, et kuulata ära seda arvamust, mille me oleme ise tellinud. ja mitu kolleegi on ka sõna soovinud. annan kolleegidele sõna selles järjestuses, nagu nad sõna soovisid. härra Ala Aho proua Vikström ja seejärel proua Lauristi. härra Alaraho, suur tänu teile selle ettekande eest. mis puudutab äh, lapsi kriisikeskustes, kas laps selles kontekstis viitab kõigile, kes väidavad, et nad on alla kaheksateistkümne aasta vanad? ja kui jah, kas siis äh, viiakse läbi mõni vanusekontroll, vanusetest kriisikeskuses, kuidas teha vahet äh, lapse lapsest lapse vahel või kellegi vahel, kes väidab, et ta on seitsmeteistkümneaastane ise ning soovib sellele vastavaid teenuseid. asjakohasel slaidil näitasite et, et kolmkümmend seitse protsenti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Kreekasse saabunutest olid alaealised. kas see tähendab kõiki, kolmkümmend, kolmekümmend seitsest protsenti kõikidest inimestest, kas see tähendab, et kõik saabujad olid alla kaheksateistkümne aastased või lapsed? aitäh ja proua Vikström, palun, suur tänu, suur tänu teile selle ettekande eest. äärmiselt huvitav on tegelikult ka uuringutega kirjalikult tutvuda, sellepärast et need uuringud on väga asjakohased alati ja praegusel hetkel töötame me varjupaigasüsteemi reformimise kallal ning ka teie toetus on hädavajalik, et lõpptulemus oleks õige. viimasel korral panime mööda ja vaevalt kaks aastat pärast reformi äh, Dublini süsteem peatati ja tekkis kriisiolukord. aga laste teema juurde tagasi pöördudes. veel paar päeva tagasi toimus äh, arvamusvahetus mitmete vabaühendustega Itaaliast ja Kreekast. ja nad juhtisid tähelepanu sellele, et praegune olukord ei ole jätkusuutlik. nii ei saa enam jätkata sellepärast et lapsed lähevad kaduma. eelmisel aastal äh, läks kaduma kümme tuhat last. Nad lihtsalt kadusid kuskile Euroopasse, Europoli andmetel. ja kui äh, olukord on tõesti selline, nagu äh, Itaalia-Kreeka kriisikeskustest tegevad vabaühendused meile tähelepanu juhtisid, et lapsi hoitakse kinnipidamiskeskustes kuude kaupa ilma erilise põhjuseta, et lastele ei osutata asjakohast abi ning et keegi ei võta arvesse laste haavatavat olukorda, iseäranis saatjata alaealiste, saatjata laste olukorda siis on väga raske sellises olukorras kujutada ette, et kui, kuidas need lapsed peaksidki koha peale jääma, miks nad ei peaks andma endast parimat, et äh, põgeneda ja siis nad lähevad lihtsalt kaduma me peame vastuvõtustandardeid tõstma, peame nende igapäevaseid elutingimusi parandama. selleks, et, et neil ei tekiks tahtmist teistesse liikmesriikidesse ebaseaduslikult põgeneda. me peame parandama vastuvõtutingimusi. see on väga oluline. minu küsimus teile millised on teie praegused kogemused, kas äh, eestkoste, äh, kas lastel on oma eestkoste või lapsed jäetakse lihtsalt omapäi? kohus juhtis tähelepanu sellele, et lapsed on äärmiselt haavatavas olukorras ning äh, see peaks olema laste ebaseadusliku sisserändaja staatuse üle ülimuslik tegur see peaks olema tähtsam kui see, et sissetulemise viis on ebaseaduslik. mida kavatsete teha selleks, et järgmisel, et edaspidi sellist olukorda ei tekiks? teisigi haavatavaid rühmi on, aga, aga ma suunaksin tähelepanu siiski ennekõike lastele praegusel hetkel. suur tänu, proua Lauristin, palun! suur tänu! see tundub täiesti uskumatu, et kuu kuu järel räägime sellest olukorrast, kus pannakse toime inimsuse vastaseid kuritegusid. see, mis nende lastega aset leiab, on inimsuse vastane kuritegu. tegemist on inimsuse põhipõhimõtete vastase kuriteguga. kõik me ütleme, et oo, tegemist on kiireloomulise probleemiga ja mida me selle kiireloomulisega mõtleme? kiireloomuline peaks tähendama seda, et kas me lahendame probleemi ühe, kahe, kolme päeva jooksul või mõtlete te nädalat, kolme nädalat, kahte-kolme aastat või kolmekümmend aastat? kes vastutab nende inimsusevastaste kuritegude eest, kes on kohtu ette viidud selle, nende tõttu? kas tegemist on ainult Itaalia ja Kreeka probleemiga? ei ole ju. lastekaitsesüsteem ei ole liikmesriiklik süsteem, see on universaalne, üle ilma ilmne. ja Euroopa tasandil peaks ka olema see jõus pöördun Slovakkia eesistuja poole, näen, et nende esindajad on täna kohal. korraldati see nõndanimetatud Bratislava algatus, tõhus, paindlik ja nii edasi ja nii edasi aga kas teie olete rääkinud nõukogus sellest, kuivõrd kiireloomuliselt vaja ja, ja on see laste olukord? ja kes teeb lahendusettepanekuid, meie ei saa siin neid teha meie ei saa Euroopa Parlamendi lastekaitseüksust moodustada. no me võiksime selle teha, aga see ei aitaks probleemi lahendada. ja see on suurepärane näide sellest, et Dublini süsteemiga pannakse vastutus Itaalia ja Kreeka õlgadele ja see ei ole õiglane. tekib selline olukord, kus politsei, politseinikud Kreekas peavad vastutama tuhandete laste saatuse pärast kas tõesti? uskumatu! Te olete selle analüüsi läbi viinud, milline, milliseid lahendusettepanekuid oskate teie pakkuda, kas teil on mingisugune ettekujutus sellest, milline võiks olla ideaalne lahendus sellisele mure küsimusele? Um, suur tänu, proua Lauristin! ja olen kindel, et äh, me jagame teie muret, proua Lauristin, ja minult ka üks küsimus. proua Wikström juba rääkis sellest. nägite kindlasti Reutersi uudiste reportaaži sellest, kuidas varjupaigataotlejate arv, potentsiaalsete varjupaigataotlejate arv kasvab ja kuulu järgi selle kohta on ka teatavaid tõendeid, aga äh, kes ta satuvad vägivalla alla, keda mõrvatakse kriisikeskustes või, või kui nad jõuavad kriisikeskustesse, siis, siis äh, nad satuvad samuti vägivalla ohvriks. tegemist on väga delikaatse olukorraga. pagulasi terroriseeritakse ja see on seotud väga hästi selle teemaga, mille tõstatas äh, proua Lauristin, nimelt äh, see on kestnud juba kaua. minu küsimus äh, on üsnagi ilmne, kas on mingeid tõendeid selle kohta, kuidas inimkullerid oma infrastruktuuri üles ehitavad ja kas tõesti on vägivald levinud ning on lausa mõrvajuhtumid ja ma ei tahaks siin liialdada, aga selle kohta on esitatud ka mõningaid tõendeid. Europol on samuti öelnud, et nad praegusel hetkel uurivad nende süüdi, neid süüdistusi ja te ise mainisite ka Europoli raportit ning selles kontekstis on oma meil pehmed volitused nii-öelda äh, liikmes, äh, Europol rääkis, et tema on esitanud äh, hoiatusi liikmesriikide ametivõimudele, kas te näete liikmesriikide ametivõimude tegevuses puudujääke, eriti kui tegemist on lastekaitsega seotud küsimustega ja proua Sippel soovis ka sõna? suur tänu, esimees, ja vabandan, et ma alles hilja teatava hilinemisega kohale jõudsin. Te mainisite mitte ainult Itaalias ja Kreekas saavutatud edu, vaid rääkisite ka mõningatest äh, puudujääkidest, lünkadest, mida ei ole veel kõrvaldatud, mainisite ka seda, miks neid puudujääke ei tuvastata mitte ainult Itaalias ja Kreekas. kui me räägime põhiõigustest, põhiõigustest kriisikeskustes, esimese saabumise riikides, alaealiste ning teiste haavatavate inimrühmade jaoks, siis selles kontekstis kui me nüüd hakkame pagulasi tagasi saatma, kes tulid Saksamaale, Prantsusmaale, Ühendkuningriiki, ükskõik kuhu, aga enne saabusid loomulikult Kreekasse, kui me hakkaksime neid tagasi saatma, mida teie siis arvate olukorrast? milline mõju oleks sellel, kui ähm, liikmesriigid hakkaksid inimesi Kreekasse tagasi saatma? kuidas see aitaks olukorda kas parandada või halvemaks muuta iseäranis laste jaoks? This may also go into the next uh, um, presentation, but we, um, colleagues are... Uh, meil on veel üks ettekanne ju plaanis ja kolleegid, meil on äh, aega, sellepärast et me lõpetasime hääletuse kiiresti. nii et äh, annan proua Wikströmile veel ühe korra sõna. suur tänu, et olete täna nii heldekäeline, äh, härra esimees, juba ühe küsimuse tõstatasin, aga kargas mulle veel üks küsimus pähe esimees, äh, meil on mõnikord aega, te teate ju, mis täna hommikul juhtus, hääletusega saime kiiresti ühele poole ja kõikide teiste teemade valdkonnas rääkisime ka tõhusalt. Äh, ma, te olete siin alati, äh, räägite alati asjast, nii et see on ka aidanud meil kiiresti asjadega ühele poole saada. proua Vikström, mulle tuli pähe kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu võetud ohvrite õiguste direktiiv, mida nüüd liikmesriikides rakendatakse, sealhulgas ka äh, Kreekas ja Itaalias ja seal on eraldi ohvrikaitsesätted äh, ning äh, keskendutakse eraldi erivajadustega ohvritele, sealhulgas lapsed ja naised. ja paljud nendest inimestest, kelle, kellest me rääkisime kiirriisikeskuste kontekstis, kuuluvad sellistesse rühmadesse. kas kriisikeskustes on selle direktiivi sätted aus? raske on küsim-, see, see küsimus on raske, kuid see direktiiv võeti vastu, see peab kehtima ning peaks kehtima ka Itaalias ja Kreekas. väga palju konkreetseid küsimusi, ütleb härra esimees, ma tean, et te ei saa vastata kõikidele küsimustele, kuid teie arvamus on meie jaoks oluline, nii et palun öelge, mis te asjast arvate. suur tänu kõikide nende äh, tõesti suurepäraste küsimuste üle ilma igasuguste liialdusteta. see näitab, et see koosolek on kohtumine, on mõeldud liikmetele, kes tõesti tunnevad tõsist huvi selle teema vastu ja me hindame teie huvi kõrgelt ning oleme vasta-, valmis vastama küsimustele nii hästi, kui me oskame. teen seda järjekorras, kõigepealt härra Ala-Aho. see küsimus on, on väga asjakohane aga võib-olla pisut ähm, vastupidises võtmes, kui esialgu tundub. tegelikult väga paljud lapsed tulevad Kreekasse ja iseäranis Kreekasse, sellepärast et ähm, ja, ja need lapsed otsustavad e, e, ennast just nimelt mitte lastena üles anda äh, tänu liikumispiirangutele mis neile kehtestatakse. Nad teavad, et praeguses olukorras äh, lapseks olemine on pigem piirang kui äh, äh, soodustus. nii et kui sa oled seitsmeteistkümneaastane noormees, aga Euroopa ja rahvusvaheliste standardite kohaselt endiselt laps, siis sa tead, et kui sa ütled, et sa oled kaheksateist, on sul märkimisväärselt paremad tingimused, nii et see kolmkümmend seitse protsenti on hinnanguline arv, selle hinnangu on esitanud ÜRO inimõiguste äh, kõrge voliniku amet ja nemad lähtuvad äh, nendest äh, andmetest, mis neil on inimeste kohta, kes, kellega nad kohtuvad kohe pärast saabumist. ja kui inimene ütleb, et ta on laps ning pole põhjust tema avaldust uskuda, siis viiakse läbi vanusehinnang aga, aga kolmkümmend seitse protsenti siiski on äh, hinnang, mis on antud enne seda vanuse hinnangu läbiviimist. aga ma ei usu, et see arv oleks madalam äh, sellel põhjusel, millega ma oma praegust vastamist alustasin. proua Vikström. tegelikult kõik teie küsimused olid ju seotud laste olukorraga, sest see näitab, et äh, te Teie jaoks on äh, olukorra tõsisus äärmiselt äh, tähtis ja ma tänan teid äh, meie agentuuri toe, töö toetamise, toetamise eest selles küsimuses. niisiis, kadunud lapsed. rääkisin Europoli kolleegidega hiljuti sellest teemast ja nad ütlesid, et kümme tuhat on väga, väga konservatiivne hinnang, tegelikud arvud on palju suuremad. Need lapsed lihtsalt on kadunud, neid ei ole enam. ja Te ütlesite, et lapsi peetakse kinni põhjuseta, et keegi ei võta arvesse nende haavatavate olukorda. nii kurb, kui see ka ei oleks, ametivõimud leiavad, et nad peavad lapsi kinni sellepärast, et neid kaitsta, sellepärast et antud hetkel neil ei ole teisi vahendeid, kuidas seda kaitset tagada. ja tegemist ei ole Äh, konkreetsete kriisikeskuste juhtimise probleemiga, vaid liikmesriikide suu-, liikmesriigi tasandi suutlikkusega neid lapsi kuskile mujale saata. loomulikult äh, kriisikeskuse äh, juhid otsustavad, kas lapsele määrata kaitse, kaitsjaks, kaitseväe eestkostja või mitte. see on nende kaalutlustegevuse tulemus, ühelt poolt peavad nad võtma arvesse riski, et lapsed lähevad kaduma ja teiselt poolt seda, et lastelt võetakse ära nende vabadus. nii et tuleb siis saavutada see tasakaal, aga sellist tasakaalustamist tegelikult ideaalolukorras üldse ei peaks olema, selliste kahe alternatiivide vahel ja lapsed püüavad põgeneda, nagu te isegi ütlesite, sellepärast et nad ei taha sellistes tingimustes elada, lapsed tahavad edasi liikuda ka mitte ainult Kreekast ja Itaaliast, vaid ka teistest liikmesriikidest ja praegune probleemi lahendus ei vasta standarditele. probleemiks on ka tõesti vastuvõtustandardid vastuvõtukeskustes. mõningates vastuvõtukeskustes laste heaolu ei ole tagatud ning mm, lapsed jäävad sinna sageli äh, kuudeks, millele juhiti ka siin tähelepanu nii et vastuvõttestandardeid tuleb kindlasti tõsta ja ma jõuan nüüd sellega ka proua Lauristini küsimuse juurde, vastuvõtustandardite tõstmine peab kindlasti olema üks samme, mida tuleb võtta. ja äh, loomulikult tuleb pakkuda ka piisavat lastekaitsepersonali. mõningates kriisikeskustes seda lihtsalt ei tehta. siis väljaspool kriisikeskusi äh, riiklikul tasandil, aga ka Euroopa Liidu toetuse kaudu, nii palju kui vähegi võimalik, tuleb tagada seda, et lapsed ei jää kriisikeskusesse rohkem kui absoluutselt hädavajalik, et iseäranis äh, saatjate alaealid äh, on varjupaigataotluse menetlusel prioriteetpositsioonil, et nad saaksid kiiresti kriisikeskusest välja. samuti tuleb kanda hoolt selle eest, et praegune ebatõhus laste sobivatesse tingimustesse üleviimise süsteem kriisikeskusest väljaviimise äh, süsteem äh, muudetakse tugevamaks, et suutlikkust suurendatakse. ja loomulikult äh, selle suutlikkuse suurendamine ei tohiks tulla kvaliteedi arvelt. alati võib ühte ahulasse panna kaks korda rohkem lapsi, kui väga pingutada. aga tegelikult tuleb seda suutlikkust suurendada nii, et võetakse arvesse lapse parimaid huve ning kvaliteet ei alane Te ütlesite, et see, mis toimub, peab olema kuidagi, äh, olema kvali-, äh, kvantitatiivselt määratletud, mida see urgent tähendab, mida see kiireloomuline tähendab. mõningad äh, teemad on põletavamad laadi kui, kui teised, mõningaid probleeme saab lahendada hotspoti kriisikeskuse tasandil, mõningaid ei saa, mõningad äh, saab lahendada riiklikul tasandil, valitsuse tasandil, Euroopa Liidu toetusel. mingisugust ideaallahendust ei ole, aga mis puudutab laste õigusi, siis loomulikult laste õigused tuleb muuta prioriteediks. väga noored lapsed no,, väga noored inimesed on põgenenud sõja eest, langenud välja haridussüsteemist, nad on kaotanud oma peresüsteemi ja nii on see olnud nende elus juba mitu aastat. ja nende kogemus Euroopast ei ole selline võib-olla nagu Euroopa ise sooviks, et see kogemus oleks ja, ja see ei ole selline kogemus, mille poolest Euroopa äh, tahaks, et teda mäletatakse iseäranis, kui me peame silmas seda, et tegemist on äh, inimestega, lastega, kes on sattunud sõja ning tagakiusamise ohvriteks. kutsume kõiki asjakohaseid osapooli üles endast enam andma. väga palju on juba tehtud, väga palju positiivseid samme on juba astutud, aga sellest ei piisa mis puudutab ohvrite direktiivi, ennem kui pöördun teie küsimuse juurde tagasi, äh, härra esimees, ning vastan proua Sippeli küsimusele äh,, nagu te teate, siis äh, põhiõiguste amet on teinud päris palju tööd ära äh, ohvrite direktiivi vallas, oleme vaadanud, kuidas on selle rakendamisega lood viimastel aastatel, aga seda on äh, kriisikeskustes tegelikult väga raske hinnata. ja kui ma nüüd aus olen, siis praeguse, praegune olukord on selline olukord, kus suurem osa menetlustest lihtsalt ei, ei kehti Äh, ja inimesed kas lihtsalt ei äh, äh, raporteeri neid kuritegusid, mis nende vastu toime pannakse või need lihtsalt, need avaldused lihtsalt kaovad kuskile, sellepärast et see lihtsalt ei ole prioriteet. ohvrite aitamine on prioriteet teataval määral, aga sellega tegelevad suures osas valitsusvälised organisatsioonid, vabatahtlikud ning praegusel hetkel, hoolimata sellest, et liikmesriigi ametivõimud ja Euroopa Liidu ametivõimud on teinud pingutusi, siis praegu ei ole see just kõige tähtsam prioriteet. siis, mis puudutab inimkullerite vägivalda me oleme kuulnud äh, nendest raportitest, me ei ole neid üksikasjalikult uurinud, sellepärast et äh, selleks läheb vaja enamist kui liht-, enamat kui lihtsalt äh, põgusat olukorra analüüsi ning järeldust, et tegemist on hukkamõistu vääriva olukorraga, seda see kahtlemata ju on inimkaubandus peab käima käsikäes teiste rände probleemi lahendamise külgedega. oleme, kas me oleme näinud ka kriisikeskustes äh, selliseid arenguid, nagu te kirjeldasite, ei, aga, aga sellisele küsimusele oskab vastata paremini Europol. Europol püüab äh, ametivõimudega koostööd teha, neile, neid äh, teavita ja koostöö sõltub väga paljuski sellest, kas liikmesriigi vastavad ametivõimud suudavad piisavalt kiiresti reageerida. inimesed, kes on kindlasti haavatavas olukorras ja kes haavatavaks ka liigitatakse kriisikeskuses, lihtsalt lähevad kaduma, seda oleme tõesti tähele pannud Nigeeriast pärit inimesi, Nigeeriast naised, keda tõenäoliselt äh, just nimelt seksuaalse ärakasutamise eesmärgil inimkullerite poolt tuuakse siia, äh, lähevad kaduma näiteks, aga, aga mingeid konkreetseid tõendeid meil isiklikult selle kohta ei ole. Klaas Sippeli küsimus kolleegide, mu kolleegi ettekanne Dublini kohta on just nimelt sellega seotud aga praegusel hetkel võin öelda, et suurem osa liikmesriikidest Euroopa Liidus leiavad Dublini süsteemijärgset tagasisaatmist Kreekasse mineviku igandiks, mida tuleb vältida. ning me loodame, et kuni olukord Kreekas paraneb ning kuni Kreeka koormat eh, ei ole veel vähendatud, ei hakata seda praktikas ellu viima, loodetavasti mina saan rääkida muidugi ainult meie ameti äh, seisukohti edendades, äh, ainult lootustest, aga, aga ma loodan, et need lootused ka teoks osutuvad. suur tänu teile! ma arvan, et proua Sippeli äh, küsimus on väga hästi seotud ka järgmise raportiga. meil on aega ja proua Vinberg on veel sõna soovinud, nii et palun, proua Vinberg, veel üks viimane küsimus teie poolt. suur tänu! Äh, ja suur tänu teile selle raporti eest ja suur tänu ka vastuste eest, ma saan aru, et äh, piirivalve eest vastutavad erinevad riigid ja siis loomulikult sellises olukorras tekib paanikaolukorda ja inimesed, kes on Kreekas või Itaalias, äh, nendel on raske edasi liikuda ja küsiksin nüüd veel äh, nende saatjate laste kohta. Te ütlesite, et, äh, et tegelikult viiakse läbi ka laste ea määramise teste. kas äh, te kuulate ära laste enda arvamuse või viiakse läbi hambaröntgeneid või tehakse randmeröntgeneid nagu teistes riikides, kuidas seda iga määratletakse? Te ütlesite, et suurem probleem on hoopis see, et seitsmeteistkümneaastased väidavad, et nad on täisaealised. et see probleem on suurem kui see, et täisealised väidaksid, et nad on lapsed. kui nad tõesti ütlevad, et nad on lapsed, siis nad ei pääse edasi. Nad ei saa liikuma, nii et see tundub tõesti loogiline, et nad väidavad, et nad oleksid et nad on, et nad on täisealised, aga see on seotud äh, ilmselt sellega, et nad tahavad Põhjariikidesse minna, ei taha Kreekasse ja Itaaliasse jääda, eks ole? Uh, thank you for your question. Just very briefly uh, to respond to that, Ms. Lind. vastan äh, kiiresti. loomulikult äh, meie amet tegelikult ei vii läbi mitte ühtegi vanusehinnangut ega ea määratlemist. meie seda ei tee selliseid vanusemääratluskontrolle viivad läbi liikmesriigi ametivõimud, kui tekib kahtlus selles, kas äh, lapsena ähm, ennast üles andnud inimene äh, tegelikult võib-olla on täiskasvanu, need on sellised piiriäärsed juhtumid. seda, neid kontrolle viiakse läbi mõlemates riik, mõlemas riigis, aga tavaliselt lähtutakse äh, bona fide avaldusest ning äh, eeldatakse, et lap-, inimene, kes väidab, et ta on laps, on laps, aga kui ei ole põhjust seda uskuda, siis viiakse läbi vanuse hindamise kontroll. Neid võimalusi on mitmeid, üks neist on äh, arstlik läbivaatus. ja Kreekas ja Itaalias tõesti mõned saatjate alaealised väidavad, nad on täiskasvanud just nimelt sel põhjusel, et arvavad, et saavad kriisikeskusest välja. Itaalias tuleb seda rohkem ette kui Kreekas, sellepärast et Kreekas on saarestruktuuri tõttu liikumine raske, isegi täiskasvanutel, nii et kriisikeskusest ei ole nii kerge minema saada, aga isegi seal mõned lapsed arvavad, et kasulikum on väita, et nad on täiskasvanud ja nad saaksid jääda äh, kriisikeskuse avatud osasse, et nad saaksid sealt lahkuda, kui äh, registreerimise protsessiga on ühele poole jõutud ja, ja et nad saaksid olla koos äh, oma sugulaste ja sõpradega, inimestega, kellega nad on koos äh, reisinud ning kes on kriisikeskuse vastas, äh, avatud osas. loodetavasti vastasin osalisele teie küsimustest. ja nüüd saab sõna härra Tamas Molnar ja jällegi on tegemist uurimisega, arvamusega, mida oleme ise taotlenud. palun siis Dublini määrus. suur tänu, härra esimees, et mulle sõna andsite, kõigepealt äh, südamlik äh, tänu teile teie kutse eest ning võimaluse eest meie ajakohastatud äh, arvamust tutvustama. austatud daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, räägin teile lühidalt Euroopa Liidu põhiõiguste ameti arvamusest Dublini kohta ja selle ülevaatamise kohta. meie analüüs oli algselt äh, puhtalt äh, juriidiline. püüan siis äh, põhipunktid siin läbi võtta nii hästi kui võimalik. meie arvamus on üles ehitatud viies osas võtan need viis osa läbi oma ettekande käigus. kõigepealt äh, esimene teema on see, et äh, lähtuvalt menetlusest mõningad taotlejad jäävad Dublini süsteemist välja. see tähendab seda, et äh, uus vastuvõtumenetlus moodustatakse enne Dublini faasi juba, seda võib pidada siis eel, Dublini eelseks etapiks ja see jätab välja pereliikmete, peresidemete hindamise järgmiste kategooriate jaoks inimesed, kes tulevad esimesest varjupaiga riigist, turvalisest kolmandast riigist, turvalisest riigi, päritoluriigist. sellisel juhul äh, suunatakse nad vastavasse äh, vastuvõturühma see võib mõjutada laste õigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste olukorda ning ka ÜRO laste õiguste konventsioonist tulenevate õiguste olukorda. siis neljas kategooria, need varjupaigataotlejad, kes on riiklikule julgeolekule suureks ohuks või avalik, ohustavad avalikku korda, nemad suunatakse väljasaatmise menetlusse enne, Dublini faasi. aga kui lapsed samuti võivad kujutada endast ohtu avalikule korrale või riiklikule julgeolekutele, kui tegemist on näiteks alaealistega, kellel on, kelle, kelle taust on keeruline ähm, ja kellel on erivajadused, siis selleks on vaja põhjalikku ju tegelikult hinnangut ja kui äh, sellist äh, põhjalikku hinnangut läbi ei viida, siis äh, lapse õigusi võib, äh, võib tekkida tõsine laste õiguse, õiguste rikkumine, nii nagu need õigused on ÜRO laste õiguste konventsioonis sätestatud. meie ettepanek on, et lapsed ja haavatavad inimesed jääksid sellest Dublini eelsest faasist üldse välja. siis teine teemade valdkond loata teisesed liikumised, see on üks osa Dublini süsteemist ja komisjoni ettepanek kehtestab teatavad sanktsioonid või piirangud, menetluslikult piirangud selleks, et teiseseid liikumisi piirata. ja ma vaatan siis, millega siin tegemist veel on, kui taotleja viiakse tagasi vastutavasse liikmesriiki ja pea, ja alustatakse äh, tagasisaatmismenetlust, siis äh, võib sattuda ohtu õigus kuulamisele, õigus tõhusale äh, juriidilisele läbivaatusele ja samuti laste õigused võivad sattuda ohtu. kui ma ei hakka sellest põhjalikult rääkima, sest aeg on napp. meie ametlik ameti seisukoht on, et saatjata alaealised, saatjata lapsed, kes on iseäranis haavatavad, peaksid ka sellest menetlusest äh, välja jääma enne äh, tagasisaatmist vastutavasse liikmesriiki. siis äh, kultuurilised, majanduslikud, sotsiaalsed õigused äh, ähm, selles äh, menetluses samuti kui need viiakse tagasi esimesse vastutavasse liikmesriiki ja neil on olnud äh, ebaseaduslik teisene liikumine, äh, siis nendest, äh, nendest õigustest, neid õigusi ei ole vaja tagada selle süsteemi kohaselt. see ei ole vastuvõetav, see läheb vastuollu ebaseadusliku sisenemise mitte karistamise põhimõttega, nagu viiekümne esimese aasta konventsioon seda kehtestab. laste puhul tuleb mängu ka hariduse, õigus haridusele ning äh, Luksemburgi Euroopa Kohus ning Strasbourgi Inimõiguste Kohus, seal on olnud kaks pretsedenti ja selle ja nende mõlema kohtuasja puhul on kohus otsustanud, et liikmesriikide võimalused materiaalset äh, õiguste tagamist piirata on väga-väga-väga piiratud. ja äh, on miinimumõigused, mida tuleb tagada kõikides äh, tingimustes. siis kolmas piirang on keeld esitada uusi andmeid pereliikmete kohta pärast mingi tähtaja kukkumist. ja see annab siis õigus, see piirab õigust lapse parimate huvide arvesse võtmisele ning meie leiame, et sellist piirangut ei tohigi lasteaia seisukohast kehtestada ning tuleb määruse praegustest sätetest lähtuda, mitte sellest ettepanekust. ja kui esimene taotlus tagasi võetakse, siis uus, uue varjupaiga taotluse ähm, esitamisel, kui see on, tegemist on järgneva äh, varjupaigataotlusega ning äh, ei ole esitatud uusi andmeid, siis ei toimu in merit läbivaatamist. ja äh, ei ole mingisugust õiguslikku esindamist, juriidilist esinemist ning võib tekkida olukorda, kus äh, taotleja äh, Äh, sisse antud avaldust ei vaata läbi korralikult mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ja see on laste varjupaiga õiguse põhimõttega täiesti vastuolus. meie ettepanek oleks praegune sätted jõusse jätta, mitte muuta seda, mis on Dublini määruses, äh, jõus olevas Dublini määruses kirjas. siis kolmas teemade plokk, menetluslikud kaitsemeetmed laste jaoks üle vaadatud äh, meetmed on tugevdatud meetmed, see on väga hea, aga lapsi tuleks teavitada laps, lastesõbralikult. ja praegusel hetkel sellest äh, lähenemisest jääb tekstis puudu, see tuleks sinna sisse tuua. ettepanek tahab, et luuakse teatavad äh, erandid isikliku intervjuu süsteemile. see mõjutab äh, negatiivselt õigust kuulamisele ning hea haldustava õigust seetõttu meie arvamus on järgmine, võiks äh, kaaluda esitatud äh, tõendeid äh, hiljem, pärast seda, kui eelmääramise tähtaeg on läbi viidud äh,, läbi, on möödunud ning võtta inter-, viia intervjuud läbi enne seda, kui taotleja tagasi saadetakse. see tagasivõtmise teatis praegusel hetkel äh, on selline, mida võib esitada ilma intervjuuta, enne intervjuuda. siis äh, pereliikmete andmete ja tõendajate kohu-, esitamise kohustus varem äh, oli liikmesriigil ja taotleja vastutus jagatud. uues ettepanekus pannakse vastutus peamiselt taotlejale. me oleme seisukohal, et liikmesriik liikmesriigid peaksid tegema endiselt tõhusalt koostööd teabe kogumisel, tõendite kogumisel, aidates varjupaiga taotlejat. see jagatud tõendamiskohustus on tõendamiskohustus, mille vajadust kinnitab ka Luksemburgi kohtu pretsedendiõigus. siis tõhus eestkoste see tähendab midagi enamat kui lihtsalt juriidilist esindatust, see on möödapääsmatu vajadus tõhusa eestkoste vajadus oli olemas ka meie kriisikeskuste arvamuses. selle puudumine on äh, murettekitav, kiireloomuline mureküsimus ja selline eestkoste ei peaks hõlmama mitte ainult juriidilist äh, esindajat, vaid peaks hõlmama ka kõiki teisi Euroopa Liidu vahendeid. selles valdkonnas äh, tuleks täie, täie ulatuslik eestkostja määrata, kes esindab selle lapse parimaid huve lapse parimad huve, huvid ning õigus tõhusale kohtumõistmisele, kohtu öö, äh, hinnangule peavad olema täiesti tagatud. siis samuti on ette nähtud uute eeskirjadega, et negatiivse otsuse apelleerimise tähtaeg Dublini üleviimise otsuse apelleerimise tähtaeg on seitse päeva ja apellatsioonid apelatsioonis võib piirduda ainult materiaalse ulatusega. on mõningaid õiguste rikkumise, mille puhul on siis apellatsioon võimalik. nii et see apellatsioonivõimaluste piiramine nii ajaliselt kui ka äh, reguleerimisala või ulatuse osas mõjutab äärmiselt negatiivselt äh, õigust äh, kohtu uurimisele meie ettepanek oleks paindlikum tähtaeg ning äh, tuleks kehtestada ka see äh, apellatsiooni sisu äh, piirang ning apellatsiooni peaks ükskõik millise õiguse rikkumise osas saama esitada. siin näete millised on apellatsiooni Dublini äh, üleviimise apelleerimise tähtajad liikmesriikides, nagu te näete, paljudes liikmesriikides on äh, tähtajad pikemad kui äh, seitse päeva, lausa kolmkümmend päeva või kuuskümmend päeva. järgmine slaid. lapse parimad huvid saatmata alaealised, kellel ei ole pereliikmeid Dublini alal, ei ole üheski liikmesriigis pereliikmeid, selliste laste puhul on oluline vaadata see äh, taotlus läbi selles liikmesriigis, kus on lapse parimates huvides. ehk siis äh, see ei pea olema mitte esimese ebaseadusliku sisenemise riik, või see liikmesriik, kes äh, peaks olema üldeeskirjade seisukohast, üldeeskirjade järgi vastutav liikmesriik, arvesse tuleb võtta lapse parimaid huve. seetõttu ettepanekut tuleks parandama lähtuvalt Euroopa Kohtu pretsedendi õigusest. ja siis lapse parimate õiguste hinnangu, hindamise protseduuri läbiviimine on, äh, peaks olema möödapääsmatu kohustus meie seisukoht on, et tuleks äh, sektoriline meeskond luua, selleks äh, tuleks äh, võtta vastu vastavad õigusaktid ning ära tuleks kuulata laste eestkostja arvamus lapse parimate huvide hinnangu käigus. saatjate laste korrektsioonimehhanism me oleme seisukohal, et võimalus, võimalikku pere taasühendamist teises liikmesriigis tuleks esimesena kaalumisele võtta. see on seotud lapse õigusega pereelule, mis on hartas olemas ja selleks tuleks sisse viia erisüsteem, mis peaks kajastuma ka õigusaktis. siis äh, lõplik määramise, vastutuse määramine võib olla seotud äh, laps, lapse õigusega pereelule ning vastava sarta, harta äh, artikliga. ning äh, sellest lähtuvalt peaks täiendava informatsiooni esitama pereliik-, esitamine pereliikmete kohta äh, olema lubatud. tekstis peaks olema sees võimalus eranditeks selle eesmärgiga, et pereliikmed saaksid kokku saada. ja lõpetuseks ettepanekuga soovitakse piirata äh, seda erandiklauslit äh, ehk siis äh, see discretionary clause peaks kehtima ainult pere vajaduste tõttu nii et tulevikus ei rakendataks seda klauslit näiteks äh, traumatiseeritud laste puhul, kellel on vaja näiteks äh, psühhoteraapiat, äh, mis on juba ühes liikmesriigis alustatud. meie seisukoht on see, et praegused klauslid peaksid ellu, peaksid jõusse jääma, sellepärast et need on laiaulatuslikumad. ja siis viies alustala, viies teemade kogum on korrektiivne mehhanism. siis kõigepealt äh, infoleke, see võib tõsiselt mõjutada laste õiguste olukorda, kui äh, ametivõimud, äh, prokurörid teavad midagi pereliikmetest ja nii edasi meie tahaksime andmeturvalisuse tagatist ning automatiseeritud süsteemi kaitset, et äh, ebaseaduslikult sellele juurde ei pääsetaks, siis äh, laste last, lapsi puudutavate andmete säilitamise aeg kümme aastat äh, läheb vastuollu vastava õigusega ning artiklitega kaheksa, kakskümmend neli, viiskümmend kaks lõige üks. me leiame, et see on liiga pikk, selles ei ole paindlikkust ning Äh, julgeolekuhoiatuste mm, teemad tuleks taas läbi vaadata pärast täisealiseks saamist. liikmesriikidele antakse õigus äh, alaealistele äh, sisenemisest, alaealiste vastuvõtmisest keelduda, kui tegemist on julgeoleku või avaliku korra ohuga. Mm see mõjutab artiklit kakskümmend üks, mis puudutab diskrimineer-, mittediskrimineerimist. oluline on äh, sellises olukorras, et kõikidest äraütlemis-, kõikide äraütlemiste põhjul, puhul on tegemist individuaalsete põhjendustega, mis arhiveeritakse nagu kord ja kohus siis ähm, korrektiivse mehhanismi äh, puhul piiravam peremääratlus. meie seisukoht on, et mitte ainult äh, perekond, vaid ka sugulased peaksid olema selle perede määratlusega hõlmatud, siis äh, süsteemi tuleks ajakohastada, äh, uusi, uut infot sisestada uute pereliikmete ja näiteks uute perre sündinud lastega olen valmis vastama küsimustele, aitäh. Um, uh, thank you very much for that textual analysis. suur tänu, suur aitäh selle analüüsi eest. Äh, mulle näib nii, et eriti kasulik on just äh, proua Vikstromile oma raportis võtta arvesse seda kõike, mis te ütlesite ja ma arvan, et meie liikmed ka ilmselt puudutavad äh, mitmeid küsimusi, aga proua Vikström kõigepealt ja siis võtame teised kõnelejad. suur tänu teile, juhataja, ja suur aitäh, et äh, viisite läbi niivõrd muljetavaldava uuringu. et võin täiesti öelda, et te olete kogu äh, minu positsiooni praegu kinnitamas siin ja mulle tundub, et ma saan kuidagi vabamalt kohe hingata äh, sellepärast et eh, mulle tundub, et me nendel teemadel jagame samu arvamusi. Eh, näiteks vastuvõtuprotseduuri eh, osas, aga ka samuti kohtupraktika, millele te viitate, ja liikmesriikide vajadus koostööd teha info koostamis-, kokkupanekul pereliikmete kohta näiteks, samuti viitate ka Euroopa kohtule või, või millistele juhtumitele te täpselt viitate või liikmesriikide kohtupraktikale? palun täpsustage, siis ma tean täpselt, millest jutt. siis äh, sellel teemal äh, ka, mis puudutab laste hooldusõiguse küsimust ma arvan, et mitte ainult äh, lastehooldajate küsimus ei ole see, mida me näeme ja vaatame, vaid me peame mõtlema lastekaitsepaketi peale ning äh, üks variant oleks jah, tõesti see meeskond, kes selle eest sõidaks, keda te välja pakkusite, aga tänasest reaalsusest on asi muidugi paraku väga kaugel. uus arv, millest ma sain teada mõned päevad tagasi, hooldajaks võiks üks inimene olla Itaalias kas kolmesajale või rohkemalegi äh, inimesele, see on absoluutselt mitteaktsepteeritav. meil on muidugi siin hooldusõiguse kohta äh, Äh, võimalik siin üht koma teist öelda, aga kui üks hooldaja on saatmata alaealiste valvajaks äh, kolmesajale või rohkemale inimesele, siis on see kogu see kontseptsioon täiesti mõttetu. nii et meil on vaja rohkem äh, pakett lahenemi-, lahendust, kus hooldusküsimused on arvesse võetud ja kogu see Äh, õigusnõu ja hooldusnõu antaks keeles, mida inimene on võimeline mõistma. nii et äh, seda hooldaja määramisega ei lahenda. kas olete vaadanud äh, neid detaile lähemalt? ja me võime seda asja arutada veel ja veel üks asi. siis tähtaeg apellatsiooni esitamiseks, mis nüüd on seitse päeva Teie ettepanek oli, et see võiks olla paindlik ja et äh, piirangud äh, rakendamisala kohta oleks, oleks paigas. mida te siis äh, mõtlete täpselt, siin peab olema ju ikkagi mingisugune ajamäär, mingisugused päevade piirangut, palun olge siinkohal konkreetsem. ma arvan, et ma jõuan nende asjade juurde veel tagasi, kui kolleegid ei tõstata mingisuguseid eraldi küsimusi siis küsin uuesti mina. tõesti, Cecilia, äh, sinu raport on see, ütleb esimees, aga kolleegid, kas teil oleks veel küsimusi? Birgit siiski üksteist, kell üksteist läheneb, äh, et teeme siiski äh, lühidalt, praegu oleme ajakavas väga hästi olnud. Birgit, palun. suur aitäh, tulen oma küsimuse juurde tagasi, mis puudutab asüülide asüüliotsijate tagasisaatmist eh, eh, mõnest eh, järgmisest liikmesriigist tagasi esimesse saabumise riiki. ma tean, et Dublini määruses tõesti on see sees ja on võimalik pagulasi tagasi saata, aga ma viitan siin ka Põhiõiguste Ametile, sellepärast et paljud liikmesriigid praegu ei tee seda tänu tänasele olukorrale ja ma saan aru ka, et Põhiõiguste Ameti mõttes on äh, ametnikud väga rahul, sellepärast et liikmesriigid ei tee seda ja mina olen selle ideega täiesti päri. ja tahan öelda, et äh, see ei ole küsimus äh, kõnelejatena, aga tahan öelda, et ma ei ole väga rõõmus selle üle, et komisjon ilmselgelt pakub nüüd siin välja võimalust saata tagasi kõik pagulased Kreekasse, sealhulgas ka lapsed olles seda öelnud mida arvavad meie äh, kõnelejad selle üle, et äh, tulevane Dublini süsteem äh, ei võimalda saata tagasi pagulasi lihtsalt vabatahtlikult esialgse saabumise riiki, vaid et see on kohustuslik, selline ettepanek vähemalt on. ja siis küsimus ei ole ainult selles, et perekondade taasühendamise mõttest ei peeta kinni, vaid äh, ütlesite ka, et on äh, esimene saabumise riik, äh, turvaline kolmas riik, turvaline päritoluriik. vahel inimestel jääb mulje, et loomulikult kõiki maailma pagulasi me vastu võtta ei saa aga kõikide nende reeglite läbi loome, loome me sellise kuvandi, et meie eesmärk on üldse mitte kedagi vastu võtta, sellepärast et meil on niivõrd palju äh, turvalisi päritoluriike, näiteks Türgi, Afganistan ja paljud teised. kas te saate öelda midagi selle kohta, kuidas te, milliseid hin-, hinnanguid te sellele annate või on see mõte täiesti vale või täiesti, täiesti halb? Eh, Slovaki eesistujal, palun, et lühidalt tehke, olge lahke. Eh, suur aitäh! palju küsimusi esitati eh, just eesistujale. esiteks Bratislava deklaratsioon on väljaspool nõukogu ja eesistumi, eesistuja käteulatust vastu võetud, nii et selles osas ma ei taha midagi lisada. aga kas eesistuja on pühendunud äh, ja keskendunud oma tähelepanu alaealiste küsimusele? tõepoolest, võib öelda, et jah, nii see on. ja komisjonil on siin hea meel kindlasti saada teada, et meil on olnud äh, kohtumine integreeritud poliitiliste lahenduste leidmise töörühmalt, mis puudutab saatmata alaealisi, me oleme sellega tegelenud ja suur aitäh, et olete ka Põhiõiguste Ameti poolt toetanud meie kohtumise aset leidmist. ja ma arvan tõsiselt, et mure, mis meil saatmata alaealiste osas on, eriti need, keda ohustavad võib-olla kuritegelikud ringkonnad nende küsimuste, vastuste otsimine toimub äh, süstemaatiliselt ja ka eesistumise, äh, eesistuja vahetudes. vabandust, et kiirustasin takka, ütleb esimees, oleksite võinud ju vastata ka veel pikemalt, aga äh, aeg on napp, suur aitäh, et aitasite selles osas meid välja. nüüd kolleeg, olge hea, vastake, ma tean, et te olete ka Äh, proua Wikströmiga kontaktis äh, viis minutit on teil aega, sest meil on vaja veel väikest hingetõmbepausi, enne kui hääletama hakkame. selge, et teil on vaja rohkem aega, aga inimesed ilmselgelt teavad, et äh, proua Wikström on teie arvamuse kätte saanud ja et väga oluline on see tema töö jaoks. nii et kiirelt viis minutit ja siis äh, suur aitäh, et andsite mulle veel kord sõna, esimees, äh, nii et viis minutit on mul võimalik äh, siis äh, nüüd vastata nendele küsimustele. esiteks siis kõigepealt, mis tõendamiskohustust puudutab ja liikmesriikide nõuet töötada koos tõendite leidmisel Euroopa Kohtu kohtupraktika toob välja kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast MM Justiitsministeerium juhtumi Iirimaal. et mm versus äh, justiitsministeerium Iirimaal, äh, kohtuotsus aastast kaks tuhat kaksteist. Ähm, ma saan aru, et kindlasti hooldajate süsteemis on vaja äh, parendusi teha, nappusi siin on väga palju ja kolleeg siin juba viitas sellele ka, milline olukord täna Kreekas. tõesti suur lõhe on Äh, kuidas see seadus sõnas ja praktikas välja näeb. aga meie oma raportis oleme teinud äh, siin abstraktsemaid ettepanekuid äh, normatiivsest vaatenurgast, seda ei tohiks mitte ainult lihtsalt seaduste disaini lähenemisest vaadata, vaid ka praktilisest rakendatavusest. mis puudutab tähtaegu ja seda, kuidas me paindlikkust näeme, teil on õigus et äh, seda on vaja äh, paremaks timmida. aga asüülialal mõistlikkus on äh, selline fenomen, mida ka Euroopa Kohtu pädevuses kasutatakse ja see mõistlikkuse definitsioon ja termin, mida kasutatakse, aitab tegelikult ka liikmesriikidel manööverdamisruumi säilitada, aga samal ajal ka sisuliselt piirab ja pakub kriteeriume, mida on võimalik äh, muidugi äh, ka Euroopa Liidu enda poolt äh, rakendada ja paindlikkust sealhulgas. aga loomulikult olen teie käsutuses, et täpsustada kõiki neid teemasid kahepoolselt. siis edasi proua Sippeli küsimused vastuvõetavuse kontroll. muidugi, see küsimus tekib ja tekib küsimus siin ka perekonna taasühendamise kohta, aga põhimõtteline kontseptsioon äh, Dublini eelses süsteemis oli toetuda äh, ohutute päritoluriikide kontseptsioonile, ohutud kolmandad riigid ähm, ja nii edasi. ja siin on loomulikult ka inimõiguste dimensioon sees. tahan äh, meie hiljutist äh, õigusarvamust äh, mm, teile näiteks tuua, kus me kolmandate ja ohutute päritoluriikidega tegeleme. Need tulemused on kõik avalikult olemas. nii et lühidalt vastata, siis jah, meie agentuur sellega tegeleb, meie amet. me ei tahtnud ohutute päritoluriikide ja õhutute kolmandate riikide küsimust tõstatada, siin oleme keskendunud äh, äh, põhiõigustele vaid praegu, aga loomulikult seda konteksti me ei jäta mitte märkamata. minu poolt praegu kõik, kui olen midagi ütlemata jätnud, siis palun tuletage mulle meelde ja kui aega on ja lubatakse, tulen selle juurde tagasi. loomulikult on äh, see väga keerukas teemade kompleks. ja ma kordan veel üle, meie ju palusime teie uuringut äh, ja ma tahaksin teid mõlemaid tänada väga kvaliteetse vastuse eest, aga ka selle eest, et olete äh, meie komisjoniga koostööd tegemas, väga hästi on see kulgenud ja lõppteksti kallal me, te ju töötate, ma kujutan ette, et meie raportöör saab sellest kõigest väga palju kasu. tahaksin tänada kõiki liikmeid, kes on kohal ja on võtnud sõna nende oluliste arvamuste suhtes. nii et olgem kõik kaasatud. suur tänu kolleegidele Põhiõiguste Ametist. ja ootame teie arvamusi ja teie uuringu tulemusi ära kasutada oma töös. suur aitäh kõikidele kolleegidele Colleagues will have the votes at eleven o'clock sharp. üksteist alustame täpselt hääletamisega, kolleegid Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We want to begin on time. Thank you. kolleegid, asuge palun oma kohtadele, siis me saame alustada õigeaegselt. Colleagues, please take your seats, we can begin. me võime siis alustada, kui te olete oma kohtadele asunud. I will now do so. So colleagues, uh, we begin with point seven, um, the European Union Agency for Asylum mis on siis meie ees, on Euroopa Liidu varjupaigaameti teemal. Äh, läbirääkijate meeskond on oma panuse andnud. kõik kuulavad mind. tänane hääletus, et te oskaksite plaanida, kestab umbes tund ja viisteist minutit, aga kui me oleme tõhusad, siis võime ka kiiremini teha loodetavasti, kas teil on hääletuskaardid olemas, kui teil ei ole, siis palun andke märku. nii et kõigil on. alustame siis esimese teemaga. Euroopa Liidu Varjupaigaamet, kõigepealt kaks märkust ja paluksin härra, kõigepealt proua Matera on alla kirjustanud äh, muudatusettepaneku viis seitse kaks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 suur tänu, härra esimees, kaks märkust. kõigepealt ma tahan tõesti südamest tänada variraportööre. meil oli tõesti suurepärane koostöö ja oli tõeline rõõm nendega koos töötada. samas tahan tänada ka oma assistente ja sekretäriaati nemad olid ka need, kes tegid ära suurepärase ja raske töö, tänusõnad kõigile. ja ka üks tehniline märkus, tehniline korrektuur kompromissis kakskümmend kuus, artikkel kolmkümmend viis, valiraportöörid äh, vahel leppisime selles kokku ja ka see ei kajastu viimases kompromissversioonis äh, artikkel kolmkümmend viis neli viimane lehekülg peaks olema paremaks mõistmiseks peaks seal olema järgmine. agentuur on ka kolmandate riikide nõusoleku objekt, komisjoni nõukogu objekt, kes koordineerib infovahetust liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel selle kolmanda riigi territooriumil nii et kompromiss kakskümmend kuus peaks olema ilma selle lauseta, tänan väga. suur tänu, Peeter. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, võime asuma hääletuse juurde. võtame komisjoni ettepaneku tagasilükkamine, sada kolm hääletus on alanud. kas kõik on lõpetanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud sada kuus ja sada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üks, artikkel üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss üks A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss üks A on meil hääletusel. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss viis hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud, kompromiss kuus hääletus on alanud. Closed. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaksteist, kolmteist esimene osa ja viieteistkümnenda esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa viieteistkümnendast hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, viisteist kompromisshääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud. neliteist kompromisshääletus on alanud. keerake lehekülgi, kompromiss neliteist keerake lehti edasi, lehekülgedel numbreid küll ei ole. kompromiss neliteist, kas leidsite üles, hääletus on alanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kaheksa muudatusettepanek, hääletus on avanud, alanud. muudatusettepanek viissada kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, e, vabandab esimees. hääletus on alanud, kompromiss seitseteist. closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss üheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks A, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, seitsekümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viissada kaheksakümmend kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kolm B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend viis, hääletame. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse, hääletus on alanud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend seitse hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa. hääletame hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuussada seitsekümmend viis, hääletus on alanud ja muidugi see ei, ei saanud mulle jääda ka silma vahele. vaatame, mis sellest saab. see tekitas suurt poleemikat, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. paraku tagasi lükatud, väga kahju. kompromiss nelikümmend üks. kompromiss nelikümmend üks on hääletusele pandud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei saa kahjuks uuesti häälestada. kuussada seitsekümmend kaheksa, see oli vastu võetud jah, ja nüüd kuussada seitsekümmend kaheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss nelikümmend neli, hääletus on alanud. kolm, nelikümmend kolm hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss nelikümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd põhjendused, sada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja volitus sada ja volitused edasi, sada viis, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada üheksa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kaheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. oli tehniline viga saja kümne osas, me peame uuesti hääletama. muudatusettepanek sada kümme põhjenduspunktide osas sada kümme, hääletame uuesti, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss viiskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss viiskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. sada kuuskümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada üheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend sada üheksakümmend viis hääletus on alanud. sada üheksakümmend viis. esimees vabandab. sada üheksakümmend neli tegelikult, hääletame seda. hääletus on alanud. tõesti sügav muudatus on sellega. kas kõik on nüüd hääletanud ja hääletus on lõppenud? vastu võetud sada üheksakümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada üheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kuuskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kuuskümmend viis, hääletus on alanud. kuuskümmend neli jäi vist vahele, vabandust, kuuskümmend neli ütleb esimees, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaheksateist, hääletus on alanud kakssada üksteist oli ka, see nüüd oli identne, identsed hääletused on lõppenud. tagasi lükatud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud oled sa lõppenud? vastu võetud üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Okay, colleagues, so now we go to um, ja nüüd äh, lõiked viisteist, eelarve komisjoni arvamus, hääletus on alanud. viisteist eelarvekomisjonilt, muudatusettepanek viisteist. muudatusettepanek number viisteist, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kas kõigil on õige nimekiri? kas kõik on üles leidnud? lõige viisteist eelarve hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd põhjendused, eelarvekomisjoni arvamus kolm, kolm. põhjendus kolm, hääldus on alanud. hääldus on lõppenud, vastu võetud. nüüd muudetud kujul kogu tekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, üheksa vastu, kuus erapooletut. no And now we vote on the decision on the opening of negotiations. läbirääkimiste alustamise otsus, mandaat ja läbirääkimiste meeskonna koosseis absoluutse häälte enamusega peame hääletama ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused härra Niier Müllerile. So we're doing, I know it's very stressful on the arms, colleagues, I realise this. ma saan aru, et see on kätele väga väsitav tegevus äh,, hääletamine, aga hästi, saite hakkama. Colleagues, we move straight to um, the head kolleegid, äh, läheme edasi järgmise hääletamise juurde see puudutab äh, Euroopa pilvealgatust. kas härra Boni sooviks midagi öelda, enne kui hääletama hakkame? kas ta üldse on kohal? härra Boni ei saanudki kohal olla, vabandab esimees. ja läheme siis kohe hääletamise juurde otse edasi. kompromiss üks, palun, head kolleegid, palun. kas kõik on valmis? kompromiss üks siis, palun hääletamine on lõppenud. That is carried. Amendment four, the vote is open. muudatusepanek number neli, hääletamine on alanud. Close. Vote is closed. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletamine on alanud vabandage, ütleb esimees, muudatusepanek number kaksteist, hääletame palun. kaksteist, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm edasi, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss viis. esimene osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kahekümne kuues muudatusettepanek, hääletamine on alanud. lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaks, hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. edasi põhjenduspunkt, muudatusepanek üks. hääletamine on alanud lõppenud. ja see on tagasi lükatud. ja edasi hääletame muudetud kujul teksti, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolthäält, kaks erapooletut ja üks vastuhääl. Raboonile tunnustavad sõnad Is everyone okay? Nobody needs a break or...? kas on pausi vaja teil, head kolleegid, küsib esimees. ei, tegelikult see oligi lihtsalt nali. Briti huumorimeel, üldiselt halvad naljad, ütleb esimees. That was crazy. Uh, kolleegid, äh, infopunkt veel enne, kui läheme edasi Provergia raporti hääletamise juurde. juhin teie tähelepanu sellele, et kompromissid kolm, kaheksa ja kolmteist äh, proua Veržia raportist osade kaupa hääletamist on palutud kolm, kaheksa ja kolmteist muudatusettepanekute kohta, kuigi need ei ole teie hääletamisnimekirjas kirjas, nii et lihtsalt koordinaatoritele eh, kaks ja kolm osad eh, kompromissis kolm ja kaheksa ja teine osa kolmeteistkümnendast langevad ära, kui esimene osa nendest kõikidest eh, on tagasi lükatud. ja siis läheme muudatusepanekute hääletamise juurde edasi. kas kõik said aru sellest, mida koordinaatorid tahtsid öelda? küsib esimees. kas saite aru? Monika ja Birgit ja teised. jah yeah,, okei okay.. Right um,. Have you got the thing? I'll use this one. Okay. Okay, colleagues uh.... niisiis, kolleegid. aitäh, proua Guillaume, kompromiss kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nii, mitte nii edukalt nagu asepresidendi juhtimisel, aga siiski. ja kompromiss neli, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus algas. kompromiss kolm, esimene osa täpsemalt öeldes, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss seitse hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kaheksa, hääletus algas. kompromiss kaheksa, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, kaheksakümmend viis hääletus algatud, hääletus lõppe, lõppes. vastu võetud kompromiss üheksa. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss kümme hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus üheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada üks, hääletus algas äh,. vabandust, sada kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmteist. esimene osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunktid, kompromiss number üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud viisteist, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kuus poolthäält, kakskümmend kaks vastuhäält, erapooletuid ei olnud minu õnnitlussõnad proua Veržea, aga ma ei küsinud varem, kas proua Veržea soovib midagi öelda, kui teil on midagi siiski lisada, siis äh, võite seda teha praegu. Oui, monsieur, monsieur le président, merci beaucoup. suur tänu, lugupeetud esimees. tahaksin tänada kogu südamest kõiki variraportööre. meie töö oli raske. aga kõik pingutasid selle nimel, et me suudaksime sõnastada teksti, mida võimalikult paljud meie hulgast saaksid toetada. lõpphääletustulemus on pisut kahetsusväärne minu jaoks, aga ma mõistan, miks see nii on ning tahan kõiki kogu südamest tänada. suur tänu, proua Veržia. vabandust, et ma teile alguses sõna ei andnud, aga suur tänu teile praegu. kallid kolleegid ja meie viimane hääletus meie viimane hääletus kahekümne neljandal novembril ja eile, seitsmendal detsembril toimusid kolm kolmepoolsete läb-, äh, kaks kolmepoolsete läbirääkimiste vooru positiivsete tulemustega ja härra Dias de Mera, de Mera on raport, raportöör ja ta viis meid asjadega hiljem, varem kurssi, suur tänu kõikidele variraportööridele, kes selle teema kallal on tööd teinud ma ei tea, kas äh, raportöör soovib veel sõna enne lõpphääletust, paistab, et ei, aga varem härra Dias Demera äh, juba võttis sõna. nii et suur tänu raportöörile ja kõikidele teistele kolleegidele, kes on selle teema kallal tööd teinud. asume kohe hääletama, kallid kolleegid. tegemist on ühe hääletusega kokku lepitud teksti üle mitteametlike läbirääkimiste käigus. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse poolthäält, üheksa vastuhäält, kaks erapooletut, õnnitleme raportööri. kallid kolleegid, suur aitäh, sellega lõpetame hääletuse ja lõpetame ka tänase hommikupooliku ähm, koosoleku, suur tänu teile tähelepanu eest ja kannatuse eest, aitäh! Gracias. <laughs>